palun võtke istet, mul on siin äh, asepresidentide valimise tulemused, mida ma tahaksin teile teatavaks teha. anti seitsesada kakskümmend üheksa häält. kehtetuid äh, sedeleid oli kaksteist. ja kehtivaid hääli anti seitsesada seitseteist, see tähendab seda, et äh, Ähm, absoluutne häälte enamus on kolmsada viiskümmend üheksa häält. ja saadan, äh, loen ette tähestikus järjekorras äh, häälte hulgad. härra Castaldo sada kolmteist, äh, proua Greto kolmsada nelikümmend kaks, härra Tšernetski kakssada nelikümmend, proua Kalbelts nelisada Äh, proua Guillaume, kolmsada kolmkümmend neli, härra Lambsdorff, kolmsada üksteist, proua Lunatšek, kakssada kakskümmend kaks, proua McInnes, äh, nelisada nelikümmend üks, härra Papademoulis, äh, sada viiskümmend kolm, härra Rehn, kolmsada kakskümmend seitse, härra Sassuuli kolmsada nelikümmend härra Dajani, nelisada viiskümmend kaks härra Valgasel Siiso, nelisada kuus. proua Valean, kolmsada üheksakümmend neli ja härra Viljand, nelisada kolmkümmend seitse antud häälte absoluutse enamuse said siis härra Tajani, proua McGuinness, härra Wieland, härra Valgasil Siisu, proua Karl Pelts ja proua Valean. Äh, palju õnne nendele kolleegidele valituks osutumise puhul. see tähendab seda, see tähendab seda, et äh, asepresidentide mm, kaheksa ametikohta on veel täitmata ja seetõttu on vaja ka teist äh, hääletusvooru. Äh, kui ei ole märkusi, siis ma eeldan, et esimese valimisvooru kandidaadid säilitavad oma kandidatuuri ka teises voorus. tundub, et vastuväiteid ei ole ja minu ettepanek on lihtsamalt teine valimisvoor läbi viia, härra Veeber, palun. lugupeetud president, ma tahaksin äh, paluda äh, istungi peatada hetkeks selleks, et me saaksime omavahel Rahvaparteis ja võib-olla ka teistes fraktsioonides arutada, mõttes äh, arvestada tulemust minu ettepanu et,, ettepanek on, et me jätkame oma istungiga kell kuusteist kakskümmend, hetkel peatan istungi. vabandust, kell seitseteist kakskümmend.